resolutsiooni eelnõud arutelu kokkuvõtuks ning nüüd on see arutelu läbi ja me alustame hääletust. ja kõigepealt hääletame siis Zimbabwe resolutsiooni eelnõusid ja kõigepealt ühisresolutsiooni eelnõu, mille on seitse fraktsiooni esitanud ja muudatus üks, kes on poolt vastu, erapooletud. Soo-, sooviksin seda elektrooniliselt kontrollida, nii et, et muudatus üks, elektrooniline kontroll. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud nüüd tsitaat kuus, kas proua Koomes tahab teha suulist muudatusettepanekut? kõnelejal ei ole mikrofoni. aitäh, president. ma teeksin ettepaneku, et kui me viitame Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste hartale, siis äh, ütleksime, et ka Zimbabwe on sellega liitunud, siis selle asemel, et öelda, et eh, mille Zimbabwe on ratifitseerinud, kas kellelgi on midagi vastu, selle vastu näib, et ei ole. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd panen hääletusele ühisresolutsiooni eelnõu tervikuna, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme edasi Venezuela resolutsiooni eelnõude juurde. panen ühisresolutsiooni eelnõu tervikuna hääletusele, nimeline hääletus ja hääletus on nüüd alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud.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 ja nüüd ühisresolutsiooni eelnõu tervikuna nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. Of... mul on ka terve rida teadaandeid, ma olen saanud äh, Rahvaparteilt äh, taotluse määrata Elizabeth Morin-Chartier naisõiguste komisjoni liikmeks. kas kellelgi on mingeid kommentaare? ei ole, siis on see ametisse nimetamine ratifitseeritud. samuti olen saanud pädevatelt